ja äh, jätkame nüüd äh, äh, oma tööga, aga kõigepealt võtame üheminutilise pausi tehnilistel põhjustel. Witam pana komisarza. tahaksin tervitada härra volinikku ja nüüd me kontrollime, kas kõik on kohale jõudnud, meil on raportöör olemas ja seetõttu me saame nüüd ka jätkata, meil on järgmiseks päevakorras äh, ühendatud arutelu äh, kolleeg Saarbu raporti osas, mis puudutab biotsiidide turule viimist ning siia ühendatud arutelu alla kuulub ka komisjoni avaldus äh, teemal uus biotsiide käsitlev läbivaatamise ettepanek. annan nüüd sõna raportöörile Äh, proua Saarpule. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. ma tahaksin rõhutada asjaolu, et see kokkulepe, millele me jõudsime nõukogu ja komisjoniga, on olnud väga suur edusamm. me oleme äh, pikendanud äh, biotsiidide tähtaega aastani kaks tuhat neliteist see on midagi, mis äh, peegeldus ka Keskkonnakomisjoni hääletuses ja ma tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes on aidanud äh, meid äh, selle kokkuleppeni jõuda. tahaksin tänada ka kõiki kolme institutsiooni. selle perioodi pikendamine on ääretult oluline selleks, et tagada, et biotsiidid lastaks turule seaduslikult. on ääretult oluline see, et see direktiiv esimese lugemise läbiks selliselt, et süstemaatiline biotsiidide hindamine võtaks rohkem kui kümme aastat pikendamine võimaldab liikmesriikidele piisavat aega selleks, et äh, neid äh, aineid äh, põhjalikult hinnata ja analüüsida, neil on aega aastani kaks tuhat neliteist, mil üle vaadatud biotsiidide direktiiv siis jõustub. oma raportis olen ma teinud ettepaneku panna paika maksimaalne kahe aasta pikkune edasine pikendamine nende juhtumite puhul, kus komitoloogia menetluse raames raames ei ole teatud äh, toodete osas selgust saadud ja seda kõike selleks, et see protsess lõputult ei veniks. Äh, see osutub vajalikuks siis, kui direktiivi ei vaadata üle ka aastaks kaks tuhat neliteist. Ähm, elemendid, mis on seotud kaitsega ja parasiitlusega, äh, ehk siis eh, ettevõtted kasutavad eh, teiste ettevõtete andmeid, eh, on samuti midagi, mis leiavad käsitlust biotsiidide direktiivis ja mul on hea meel öelda, et ENVI komisjonis vastu võetud muudatusettepanekud on ära toodud ka lõppteksti versioonis, mis läheb homme täiskogul hääletusele. pärast hääletust peaks meil olema nõukogu toetus selleks, et esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda, aitäh. suur aitäh ja härra Stavros eh, Dimas saab järgmisena sõna komisjoni nimel suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin tänada proua Tšarbut äh, selle töö eest, mis ta on ära teinud selleks, et jõuda kokkuleppele esimese lugemise jooksul, äh, selleks, et äh, sõnastada ümber direktiiv üheksakümmend kaheksa murd kaheksa, mis puudutab biotsiidide turule toomist komisjon võib olla nõus nende kompromissidega, milleni on jõutud see, et äh, üleminekuperiood on neli aastat, mitte kolm ja et äh, edaspidi on võimalik äh, veel pikendada perioodi kahe aasta võrra. aitäh! suur aitäh! see arutelu liigub edasi väga jõudsalt, järgmiseks saab sõna Rahvapartei nimel proua Klas, teil on kaks minutit suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik Dimas, daamid ja härrad. ma arvan, et me kõik saame olla uhked selle üle, et me oleme võtnud vastu väga ranged standardid ja ma arvan, et biotsiidide osa ei tohiks äh, hügieenist rääkides eirata, nad kaitsevad meid patogeenide vastu. biotsiidid on otsustava tähtsusega inimeste jaoks, inimtervise jaoks loomulikult me peame väga hoolikalt ähm, uurima erinevaid toimeained, mis biotsiididesse sisalduvad. see protsess on võtnud kauem aega kui arvatud. Äh, mõningatel juhtudel ei ole teatud ainete registreerimisprotsess veel äh, lõppenud, äh, võib juhtuda, et mõningaid aineid ei tohi enam kasutada ja seetõttu on mul väga hea meel, et esimesel lugemisel on kõik kolm institutsiooni jõudnud kokkuleppele perioodi pikendamise osas, mis läheb aastasse kaks tuhat neliteist Äh, oli tõsine oht, et äh, mõned tooted äh, ei tohi enam turul olla ähm, ja seetõttu tuli kiiresti tegutseda. lugupeetud volinik, me oleme väga pikka aega oodanud juba komisjoni ettepanekut biotsiidi direktiivi ümbersõnastamise kohta. siin tuleb käsitleda väga olulisi äh, küsimusi, registreerimiskriteeriumid, äh, lubade äh, kestvus ning andmekaitse. tootjatel on vaja selgeid eeskirju, kõik, kes tooteid toodavad ja kasutavad, vajavad eeskirju hindamisprotsess on väga kulukas protsess ja seda on võimalik rahastada ainult siis, kui kui tarbijad saavad olla kindlad, et teatud ajaperioodi jooksul teised tarbijad ei saa nende infole juurdepääsu. me räägime siin hügieenist ja seetõttu me peame võimalikult ranged reeglid paika panema. ma arvan, et raport on väga selgesõnaline. ma loodan, et ja kõnelejad katkestatakse. Vittorio Prodi. aitäh, Vittorio Prodi võtab nüüd sõna ALDE nimel. aitäh, härra president härra volinik, aitäh, et te täna õhtul siia tulnud. et te olete valmis äh, rääkima sellest raportist. direktiivi muutmise ettepanek on parlament nõus, et me peame andma teatud pikendusperioodi selleks, et lubada hindamist toimeainetes, mida kasutatakse biotsiidides see on väga, meil on vajalik see vastavalt turunõuetele, kuid on selge, et me, me vajame põhjalikumat eh, muutust eh, üheksakümmend kaheksa murd kaheksa direktiivi osas. et räägida selle sisust, eh, mitte ainult ajaraamidest. nii et mul on mõned ideed, mida ma tahan komisjonile edasi anda. kõigepealt, kui me võiksime muutuda direktiivist, muuta direktiivist määruseks, mis lubaks nendel sätetel äh, jõustuda ühel ajal kõikides liikmesriikides. ning see reguleeriks sektorit õiglaselt kõigi jaoks. samuti siis andmekaitse äh, vastavalt Euroopa Liidu juhistele isegi biotsiidide puhul, aga ka äh, peajalgsed äh, eksperimendid peaksid olema siis välditavad või minimaalseks tasemele viidud. kui seda, neid andmeid äh, saab äh, jagada, siis tähendab seda, et testisid tuleb tegelikult äh, vähem läbi viia me saaksime tooteid hinnata ning me saaksime vähendada toodete hinda. ning see oleks olnud siis positiivseks õnneks keskmise ja väikesuurusega ettevõtetele lihtsustamine protseduuridel, äh, vastastikune tunnustamine ning äh, autoriseeringute vastastikune tunnustamine jällegi on midagi, mida peame parandama, mis puudutab äh, arengut ning turule viimist erinevates riikides. me samuti, me peaksime harmoniseerima hindamist erinevates liikmesriikides ning vaatama, et et eh, mõned eh, testid toimuksid üheaegselt, me peame vaatama formuleeringuid, nii et eh, näiteks mingi spetsiifilised testid, mis vajavad eraldi hindamist, oleksid korralikult kontrolli all. artik-, artiklid, mis puudutavad biotsiide ning et ma tahan, et komisjon kõikidel, kõikidele probleemidele vastuse. proua Kruupa saab nüüd sõna. biotsiidide seadusandluse ühtlustamine on vajalik, eriti kus seadusandlus on erinev erinevates riikides, mis on olu-, ohtlik inimeste tervisele, aga ka keskkonnale eriti turuliberaarses olukorras. kümneaastane rakendusperiood ei ole realistlik, sest see on väga äh, kallis äh, registreerimisprotseduur. Äh, ning registreerimisprotseduur peab, mm, peab tagama ohutuse, kuid paradoksaalselt tegelikult me vähendame ohutust, sest mõnel juhul riiklikud seadused lubavad või annavad äh, ohutusgarantiid ning neil on äh, mittetõhusad, äh, mittetõhusad meetmed biotsiidide kaubanduses. toimeained, mis puudut-, mis sisaldavad biotsiide, ei ole piisavad. Need on väga püsivad väikesed ettevõtted võivad neid äh, kahjustatud saada, kuna me näeme, et on olemas äh, monopolid. Äh, neljateistaastast perioodi, see on hädavajalik selleks, et toimeainete registreerimine saaks toimida. ning on veel teatud valdkond, mis ei ole võimalik täita kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. nüüd on avatud mikrofon Äh, proua Roitova võtab sõna. aitäh, härra president, mul on küsimus komisjonile, sest mul on natuke teistsugune arvamus, mul on väga kahju äh, kuulda, et komisjon ütleb seda, et nad ei ole võimelised äh, registreerimist tagama üheksasaja bio, biotsiidi puhul ma ei, ma saan aru, et nad, nad ei taha teda teha kahe tuhande kümnendaks aastaks, aga et nad vajavad veel kolme aastast ja siis veel lisatakse üks aasta, see tähendab seda, et lükatakse edasi väga oluline ühtlustamine ning turukaitse nende ainete puhul. võib-olla mõned äh, ained, mida, mida tuuakse kontrollimatult äh, Aasia turgudelt meie turgudele ma tahaksin teada, kas komisjon tahab kasutada oma võimekust äh, ja testide, testide võimekust äh, liikmesriikides selleks, et äh, seda tähtaega, selle tähtajast kinni pidada. kas komisjon soovib vaadata? järgmine kõneleja. ohtude ja spetsiifiliste, spetsiifilise loomuse puhul ning seaduste erinevate tõlgenduse puhul on biotsiidid teema, mis vajab eritähelepanu. raportöör ütles seda, et üleminekuperiood kuni aastani kaks tuhat neliteist toimeaine eh, hindamisel on oluline selleks, et turgu reguleerida. seadused, mis eh, ei mis lõpetavad oma kehtivuse kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, võib viia meid olukorda, kus mõned biotsiidid on illegaalsed. ning mis puudutab biotsiide, me peame võtma tarvitusele ettevaatusabinõud nende toodete puhul Need võivad hävitada erinevaid elusorganisme. Ähm, mõjud võivad olla pöördumatud äh, elusorgan-, elusorganismidele, aitäh. nüüd me liik-, läheme kokkuvõtte puhul juurde. härra Stavros Tiimas võtab sõna. aitäh, härra president. lubage mul tänada austatud liikmeid kes on konstruktiivselt äh, sõna võtnud ning oma tähelepanekusest teada andnud. lubage mul öelda seda, et tõesti toimeainete hindamine äh, võtab äh, rohkem aega, kui optimistlikud arvamused olid. algses, algne seadus, mis pärineb aastast kaks tuhat, siis hindamisprogrammid või hindamisprogrammid me arvasime, et võtavad umbes neli aastat aega. kahe tuhande neljandal aastal me lootsime, et, et palju on juba selleks ajaks lõpetatud. vastavate ametite poolt. loomulikult on palju ära tehtud, kuid te ei ole võimalik seda saavutada kahe, neljateistkümnendaks mais kaks tuhat kümme, et me oleme hindanud ära kõik toimeained. ning kui näiteks, kui on desinfitseerimisvahendid, millel on toimeained, siis tähendab seda, et need, need tuleb turult ära võtta aastal kaks tuhat kümme. seetõttu me tahtsime pikendust et äh, hindamisperiood saaks korralikult lõpule viidud. sest loomulikult, kui desinfitseerimisvahendid võetakse hospitalidelt ära, siis äh, on Euroopas äh, väga suur oht inimeste tervisele, mis võib tekkida. ning Euroopa kaubanduses selle, see samuti võib tekitada see murelik probleeme Äh, tõstatati küsimus andmekaitsest või toimeainete hindamisel. ning ettevõtted, kes ei ole äh, läbi viinud või kus ei ole toimunud toodet, tootearendust, võivad olla nii-öelda vabad radikaalid ning, ning äh, kasutada ära seda segast olukorda sellised äh, kommentaarid, me võtame neid väga tõsiselt arvesse, kui, äh, kui biotsiidide direktiiv äh, korralikult, põhjalikult läbi vaadatakse, siis me oleme rääkinud läbirääkimistel teiste, et meil toimuvad need teiste institutsioonidega. ja nagu ma ütlen, kui, kui direktiiv põhjalikult muudetakse, siis seda küsimust äh, põhjalikult ka käsitletakse ning ma loodan, et me jõuame kokkuleppele selles. see ettepanek on juba kaasanud, kaasatud erinevatesse ettepanekutesse, mis parlament on esitanud, me püüame seda protsessi parandada, ka hindamisprotsessi ning me tahame kindlustada, et REACH-i määrus on ühtlus-, ühtlustatakse samuti nende toodete hindamisse. kokkuvõtteks, härra president, ma võin öelda seda, et komisjon on rahul selle viisiga ja sellega, kuidas läbirääkimised toimusid ning komisjon on seisukohal, et me aktsepteerime neid, kõiki neid muudatusi, kompromisse, muudatusi ning me lubame, et me viime läbi kogu, kogu direktiivi ümbersuuna-, sõnastuse ning äh, see on midagi, mida nii komisjon kui parlament soovib. aitäh, aitäh, proua Šaapman. meie raportööril on kaks minutit, et vastata. aitäh, härra president, äh, härra volinik. Äh, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on andnud oma panuse ning koos variraportööriga meil oli väga hea koostöö ja saime suurepärase töö tehtud. on tõsi, et me ei ole jõudnud äh, nii kaugele kui kogu direktiivi põhjalik ümbersõnastus ning kui me arutasime ja need küsimused, mis me tõstatasime tänase arutelu kontekstis, siis on see midagi, see, mida me tegelikult ju loodame on öeldud, et tähtaja pikendamine kolmelt neljale aastale ei ole eh, soovitatud või soovitatav. kuid ma arvan seda, et me tahame tegelikult ju olla kindlad see, et mida me turustame, eh, turustatakse legaalselt ning et tooteid on korralikult hinnatud enne seda. nii et suur aitäh ning me ootame Äh, biotsiidide direktiivi põhjalikku ümbertöötamist. aitäh! see oli ühendatud arutelu lõpp ning hääletus toimub homme. Gracias.